fraktsioonilt taotluse määrata härra Kent Johanson Euroopa Liidu Horvaatia ühis, parlamentaarse ühiskomitee delegatsiooni liikmeks, kas kellelgi on vastuväiteid sellele? kui ei, siis taotlus on rahuldatud. ja nüüd saame alustada esimest arutelu, mis puudutab inimõiguste demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumist. tänane esimene arutelu puudutab Iraani hiljutisi inimõiguste rikkumise juhtumeid ja sõna saab härra Pelder kaheks ja pooleks minutiks, palun.